sotsidest. Sorry, just a second, I am sorry. suur tänu. ma toetan tugevasti seda fraktsioonide ülest resolutsiooni kodanikeõiguste kohta ning olen kindlasti seda meelt, et tuleb toetada Euroopa Liidu õigusi pärast Brexitit ka Ühendkuningriigis ja Walesis. ja see vanu sidemeid ei soovita äh, lõhkuda ja need on, põhjused on head, sellepärast et tegemist on inimõigustega ja inimõigused on universaalsed, mida tuleb rakendada mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid kõikidel tasanditel. õigusriigi põhimõte on siin võtmetähtsusega ja Euroopa Liit kaitseb inimõigusi ja ärgem sellest taganegem, meil on tarvis Euroopa Liitu selleks, et kaitstaks äh, kõikide kodanike õigusi rohkem kui kunagi varem. saadame selge sõnumi kõlava sõnumi kõikjal Euroopasse, et see parlament siin näeb, missugused need raskused on Euroopa Liidu kodanikel ja Ühendkuningriigi kodanikel. ja neid õigusi tuleb kaitsta. suur tänu, Anthony Hook, Renewst, üks minut. suur tänu, kolm miljonit inimest äh, äh, kahe tuhande seitsmenda, seitsmeteistkümnendal aastal äh, hõlmasid väga paljusid elualade esindajaid ja nemad on meie sõbrad, naabrid, nad on meie abikaasad või vanemad, Ühendkuningriigi kodanikud ning ma olen ta lausa hämmastunud, kui pura-, bürokraatlikul viisil Briti valitsus kavatseb koda-, kohelda Euroopa Liidu kodanikke, see on täiesti vastuolus õiglase mängu põhimõtetega. me oleme, kõik me oleme palju aastaid andnud oma panuse Ühendkuningriigi ellu ja nüüd peab küsima luba sinna jääda. ja, ja ainult üheksakümmend protsenti taotlustest saavad öö, jaatava vastuse. ja, ja Boris Johnsoni valitsus, kes vähemusvalitsusena valitseb, ja selle stagnatsiooni suunab ta nüüd lausa katastroofiks. Renewst, proua Panting ka üks minut forgive me. <sighs> It saddened me today mul oli tõesti täna siin parlamendis väga kurb meel, et pidime võtma vastu resolutsiooni, et tagada paljude Euroopa Liidu kodanike õigusi Ühendkuningriigis ja Briti kodanike õigusi välismaal. aga ma tervitan seda, et me selle vastu võtsime, sellepärast et neid õigusi ei tohi kuna, ei oleks tohiks kunagi öö, äh, seada ohtu Briti valitsuse poolt Brexiti tõttu esimene asi, mida Theresa May oleks pidanud tegema, oleks pidanud tagama Euroopa kodanike õigused, kes elavad Ühendkuningriigis. see oleks olnud väga hea läbirääkimiste positsiooniks ja oleks äh, kaotanud ära aastaid stressi ja ebakindlust, aga nüüd meil on selline segane skeem ja, ja see sõltub mitte Äh, mingil füüsilisest dokumendist, vaid sellest õigusest äh, viibida. seda on alati võimalik pisut muuta ja, ja ka pet- ja ja jällegi võib ka sellega kaasneda ebaõiglane diskrimineerimine ning ma loodan, et Briti valitsus kuulab inimeste muresid seoses sellega äh, ja samuti ka neid muresid, mida meie resolutsioonis on öeldud aga Briti kodanikud on mures ka Euroopa Liidu riikides äh, õigus, elamisõiguste pärast, kes elavad siin ning liikmesriigid, kes kelle, kelle riikides elab selliseid kodanikke, peaks kindlasti pakkuma väga heldeid tingimusi selleks, et nad saaksid jätkata öö, äh, elamist nendes riikides ja riigid, kes ei ole sellest veel teada andnud, peaksid oma otsused kiiresti tegema ja sellest ka teada andma, aitäh. suur tänu, järgmisena räägib Jim Profi, üks minut wow.. Eh, vale inimene kuulutati välja. mina olen John Howard. see resolutsioon viitab eh, lahkumislepingule kui tasakaalustatud dokumendile, aga seda ta ei ole, kui see oleks nõnda, siis meil ei oleks tarvis täna seda resolutsiooni vastu võtta ja neid muudatusi sinna teha, mida me täna tegime tegelikkus seisneb selles, et Euroopa Liidu kodanikel on õigus karta, sellepärast et Ühendkuningriigi süsteem ja siseministeeriumi süsteem on rassistlik ja ksenofoobiline. ja kes on kunagi pidanud selle teemaga tegelema, teab seda on ka viga lõpetada liikumisvabadus, see on kõige äh, hullem õiguste äravõtmine üksikisikutelt alates tuhande kuuesaja kaheksakümne kaheksandast aastast. Euroopa kodanikud, kes tulid Euroopa kontinendile selleks, et siin oma elu elada ja nende otsused muudab see režiim nüüd täielikult ära seoses Briti rahva vähemuse otsusega, see on lausa häbiasi. see resolutsioon ütleb, et neid Need küsimused tulevad ära klaarida enne, kui hääletus toimub lahkumisleppe osas. nii et see tähendab seda, et ma ka toda lepingut ei hakka toetama. The floor is yours. Did she say no? Yes, yes, it is now. You're on. Thank you, Chair. suur aitäh! mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest see puudutab kolme koma kahte miljonit äh, Euroopa Liidu kodanikku, kes elavad Ühendkuningriigis ning vastavalt ühte koma kahte miljonit britti, kes elavad Euroopa Liidus. eelmisel aastal ütles Ühendkuningriigi siseministeerium, et isikud, kes ei ole kolmekümnendaks juuniks kaks tuhat kakskümmend üks esitanud vastavat avaldust, võidakse vähemalt teoreetiliselt riigist välja saata. ja selline teade tekitas loomulikult suurt ärevust resolutsioonis öeldakse, et eurooplased Ühendkuningriigis peavad saama füüsilise dokumendi, mis tõendab nende Ühendkuningriigis elamise õigust. ilma sellise füüsilise dokumendita valitseb suur oht, et isikuid hakatakse tulevikus diskrimineerima ning seetõttu ma tervitan Euroopa Parlamendi otsust heaks kiita leppi-, lahkumislepe lõplikult alles siis, kui antakse tagatised Euroopa Liidu kodanike kohta ning äh, ma arvan, et kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki peaksid samuti vastu võtma meetmed, millega tagatakse Ühendkuningriigi kodanike äh, edasise elu osas õiguskindlus. aitäh, aitäh ka teile, aitäh ja järgmiseks äh, Barbara Ann Gibson, kes on samuti UNM Euroopa fraktsiooni liige, palun. aitäh mina olen küll täiesti veendunud et Ühendkuningriigi otsus veend-, lahkuda Euroopa Liidust on väga suur viga. aga kui Ühendkuningriik ikkagi lahkub, siis on väga oluline, et Euroopa Liidu kodanike õigusi kaitstaks. ning kaitsta tuleb nii nende õigusi, kes elavad Ühendkuningriigis, kui nende brittide õigusi, kes elavad teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. see, et me täna võtsime vastu resolutsiooni äh, kodanike õiguste kohta ning et see võeti vastu suure häälteenamusega, on selge signaal Ühendkuningriigi valitsusele, nad peavad aru saama, et praegune lähenemisviis ei ole adekvaatne. me ei võida mitte midagi sellest, kui kasutame inimesi läbirääkimiste vahendina. mul on tõesti väga kurb, et Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub, kuid samas oli mul hea meel hääletada sellise resolutsiooni poolt, millega tagatakse kodanike õigused selle protsessi käigus. tänan teid! aitäh ja nüüd Stanislav Poltšak Rahvapartei fraktsioonist. kuid ei, äh, Claire Fox enne, palun mina hääletasin selle resolutsiooni vastu, sellepärast et äh, ma olen küll algusest peale, ehk siis alates kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta referendumist rääkinud, et need Euroopa Liidu kodanikud, kes tahavad Ühendkuningriigis edasi elada, peaksid äh, seal seda saama teha ja ma olen kritiseerinud Tory valitsust, siis ei nõustu ma ikkagi resolutsiooniga, sest resolutsioonis on välja toodud valed äh, kriitilised noodid seal räägitakse protsessist, lahkumise protsessist, kus tõendamiskoormus on valitsusel, mitte kodanikel, kes tahavad Ühendkuningriiki jääda. see on vastuolus sellega, et suveräänsed valitsused võivad ise otsustada ja kontrollida, mis nende piiride siseselt toimub. ma tean, et see resolutsioon on väga poliitiline, sest siia on sisse pandud ka mõte, et vaba liikumine läheb nüüd Ühendkuningriigile kaduma ja see on väga traagiline kaotus. tegelikult, tegelikult Äh, on see ju vastuolus nende inimeste sooviga, kes referendumi läbi surusid, nemad ju ei tahtnud vaba liikumist. vaba liikumise vastu olemine ei tähenda, et ollakse ksenofoobne või Euroopa Liidu äh, teiste inimeste vaenulik. ei, lihtsalt ähm, need inimesed tahavad, et paremini kontrollitaks piire ja piiri haldamine on suveräänse riigi õigus igal riigil on õigus otsustada, millised õigused ja kohustused on isikutel, kes nendes riikides elavad. paljud Euroopa Liidu kodanikud on äh, saanud äh, Ühendkuningriigi kodakondsuse, et olla täieõiguslikud kodanikud ning ma tervitan neid. aitäh ka teile ja nüüd Stanislav Boltšak Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun. suur tänu mul on tõesti väga kahju, et äh, britid Euroopa Liidust lahkuvad me oleksime koos nendega ikkagi tugevamad. võib-olla mõned riigid praegu rõõmustavad, näiteks Venemaa. teisest küljest aga tervitan ma seda, et äh, Brexit toimub ikkagi leppega. see kokkulepe on õiglane ja tasakaalus ning ma usun, et üleminekuperioodi jooksul tagatakse kodanike õigused kindlasti. mis aga puudutab perioodi pärast üleminekut, siis on kokkuleppes ette nähtud kohustus leida õiglane ja tasakaalustatud lahendus. aga tegemist on lihtsalt deklaratiivse avaldusega. me peame aru saama, et Euroopa kodanikel, kes elavad Briti saartel, on õigused ja neid õigusi praegune kokkulepe ei käsitle. samuti tuleb mõelda šotlastele, Põhja-Iirimaa elanikele ja teistele aga on hea, et on suudetud äh, kokku leppida vähemalt milleski, seetõttu ma seda resolutsiooni ka toetasin, aitäh. aitäh ja nüüd proua Anderson. lugupeetud juhataja, enne kolmekümne esimest jaanuari, mil mind välja visatakse siit, kuigi ka äh, meie ju hääletasime, meie demokraatlik soov oli liitu jääda, enne seda tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid, kes hääletasid selle resolutsiooni poolt ning samuti enne üles näidatud toetuse eest, mis puudutab Good Friday lepet ja eh, teisi eh, olulisi aspekte. nüüd eh, kaitseme me Põhja-Iirimaa elanikke ja teisi kodanikke, kes tahavad kasutada Euroopa Liidu kodanikule laienevat õigust ise otsustada, kus Euroopa Liidu piires ta elab. Briti valitsus tahab sisserände reegleid muuta, kuid Põhja-Iirimaa elanikud saavad ikkagi kasutada perekondade taasühinemise õigust. kuid äh, brittidele tuleb süüks panna seda, et nad ei ole saanud aru Põhja-Iirimaal toimuvast, et nad endiselt äh, eitavad AMA-d ja teisi äh, sündmusi. vaadake ette, Suurbritannia ei ole usaldusväärne riik ja ähm, ja väänab reegleid vastavalt sellele, nagu neile parasjagu sobib, aitäh! aitäh, härra Brudinskit siin ei ole, seetõttu läheme me edasi järgmise kõnelejani, kolleeg Vallas, palun. on selge, et Euroopa Liidu kodanike Ühendkuningriigis ning Ühendkuningriigi kodanikke Euroopa Liidus tuleb kaitsta ning Euroopa Komisjon peab leidma vajalikud tagatised. Ühendkuningriik peab samuti neid tagatisi austama. muidu on nii, et Good Friday ja peale selle Good Friday kokkuleppe raames eh, kokkulepitut tuleb austada. kõik kodanikud, kellest me siin räägime, vajavad kaitset. Euroopa Liidul on stabiilsuse ja kasvupakt mille käigus toetataks, teostatakse kärpemeetmeid ja kärbitakse äh, kulusid hariduse ja tervishoiusektoris ning äh, sotsiaalkaitse valdkonnas. Iirimaal, isegi kui meil oleks selline valitsus, millele tuleks pähe hakata tegelema eluasemeprobleemidega, äh, siis nad ei saaks seda ikkagi teha, sellepärast et fiskaalreeglid takistaksid neid ometi on avaliku erasektori partnerluses läbi viidud projektid kakskümmend korda kallimad, kui nad oleksid siis, kui riik saaks raha lihtsalt laenata. kahjuks ei ole see Euroopa Liidu reeglite kohaselt võimalik. tänan. kolleeg Taali. kuue. aitäh ma jään äh, puudust tundma Sinn Feini kolleegidest, kuid ka teistest kolleegidest. ma arvan, et kui britid äh, siit lahkuvad, on Euroopa Parlament vaesem. resolutsiooni ma ka toetasin, sellepärast et ma leian, et me peame äh, kaitsma kodanike õigusti, õigusi ja Good Friday kokkulepet. Boris Johnson praegu tähistab kokkulepet ja ütleb Põhja-Iirimaal, et Good Friday kokkulepe toimib jälle, aga mina omalt poolt tahaksin selle leppe kohta öelda seda, et kui see tõesti toimib, siis see tähendab seda, et kõik Põhja-Iirimaa kodanikud peavad jätkuvalt saama kasutada oma sünniõigust ehk siis neid tuleb lugeda kas iirlaseks või britiks või mõlemaks vastavalt sellele, mida nad ise tahavad ja see on kirjas väga selgelt ka Good Friday kokkuleppes. iirlased, kes elavad ähm, Põhja-Iirimaal ja ei ole endale võtnud Briti kodakondsust, ei tohiks seda saada ka sunniviisiliselt, aitäh. aitäh, Helen Kutšik, äh, Uueneva Euroopa fraktsioonist üheks minutiks. aitäh teile kaks ja pool nädalat enne Brexiti jõustumist peame me vaatama, mismoodi rakenduvad kodanikeõigused Ühendkuningriigis pärast Ühendkuningriigi lahkumist. me räägime siin kolme koma neljast miljonist Euroopa Liidu kodanikust ja mõned neist on taotlenud elamisluba. me peame mõtlema, kuidas tagada nende õigused ning Ühendkuningriigi kodanike õigused kahekümne seitsmes liikmesriigis. mis siis saab, kui Brexit toimub? tegemist on kiireloomulise küsimusega, mistõttu kõik Euroopa Liidu kodanikud peaksid saama dokumendi, mis tõendab, et neil on õigus äh, Ühendkuningriigis elada. ning Ühendkuningriigi valitsus peab lõpetama hirmu õhutamise ja jutud sellest, et inimesed võidakse välja saata. see ei ole konstruktiivne käitumine ja valab lihtsalt veelgi õli tulle. Boris Johnson tahab, et et äh, juba detsembrikuu lõpuks oleks äh, kokkulepped saavutatud, see on väga ambitsioonikas plaan, aga ta peab ikkagi aru saama, et vaba liikumise õigus äh, Euroopa Liidu kodanikele ka pärast Brexiti jõustumist on tegelikult üks tulevase koostöö nurgakive. suur tänu! aitäh ja nüüd härra Lopes Aguilar üheks minutiks. aitäh! aitäh! pärast pikki aastaid läbirääkimisi, mis on olnud äärmiselt närvesöövad, oleme nüüd lõpuks jõudnud sellele, selleni, et Euroopa Liit lubas kaitsta kodanike õigusi, kui Brexit tõesti toimub. Brexit on muidugi kurb sündmus, me jääme puudust tundma oma Briti sõpradest, aga me ei jää puudust tundma populistidest, kes on äh, tegelikult äh, Brexiti põhisüüdlased me peame aru saama, et kõige olulisem on vastastikus, see on meie põhiline sõnum Need britid, kes praegu Euroopa Liidus elavad, neid koheldakse vastavalt sellele, kuidas hakatakse kohtlema eurooplasi Ühendkuningriigis. niisiis, need britid, kes Kanaari saartel elada tahavad edaspidi, neid koheldakse samamoodi nagu hispaanlasi Londonis. aga minu jaoks on väga oluline ka see, ka selle rõhutamine, et me peame veel tegema väga palju tööd et selgitada neid küsimusi, mis praegu selged ei ole. näiteks Ühendkuningriik ja vaba liikumine. kuidas on politsei ja julgeolekualase koostööga? sellega kaitseme me ju nii britte kui eurooplasi, aitäh! härra Hänen, väga suur osa sellest arutelust tundub toimuvat paralleeluniversumis, millel on vähe teg-, pistmist tegelikkusega, sellega, mis toimub. ma olen korduvalt kritiseerinud Theresa May suhtumist ja tema aeglust äh, selles osas, et ta ei tunnustanud piisavalt kiiresti Euroopa Liidu kodanike õigusi, aga nüüd see kõik toimib, see toimib palju paremini kui ükskõik millise liikmesriigi vastastikused äh, Äh, süsteemid äh, kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi vahel. Äh, aga kõik need linnalegendid, mida me siin kuuleme, mõned inimesed on minu poole pöördunud ja need linnalegendid lihtsalt ajavad inimesi närvi Euroopa Liidu liikmesriikides. tegelikkuses, kui ma kuulan siin oma liberaaldemokraatidest kolleege, nõutakse äh, no, ähm, äh, liberaaldemokraadid ise ei ole tahtnud ID-kaarte, aga nüüd nad arvavad, et need peaksid äh, olema ja ma küsin, et mis on liberaaldemokraatide motiivid? Martin Horvath. Ähm, ma, on väga palju kritiseeritud seda, milline on Ühendkuningriigi Äh, vastav skeem, mis äh, juba kohtleb ebaõiglaselt äh, meie Euroopa Liidu kodanikest kolleege ja naabreid ja Verhofstadt on saanud väga palju fänne Ühendkuningriigis, kuna ta on väga palju võidelnud kodanike õiguste eest, muuhulgas nende brittide eest, kes soovivad Euroopa Liidu jääda. ja siin on juttu ka nendest brittidest, kes ei soovi kaotada oma Euroopa Liidu kodanike õigusi ja see siis võiks tähendada nagu assot-, Euroopa Liidu assotsieerunud liikme kodaniku staatust, ma väga toetaks seda. ja meil tegelikult on üks hea näide, britid ise on näiteks andnud kodanikuõigused Bri-, Iiri kodanikele mm, Põhja-Iirimaal ja Malta, Küprose ja teised rahvasteühenduse riigid on samuti saanud vastavaid õigusi ja see võimaldaks äh, siis äh, saavutada seda, et kodanikud ei kaotaks oma õigusi, mis neil praegu on. aitäh ja nüüd saab sõna Jiri Pospišil. aitäh. ma toetasin resolutsiooni, ma arvan, et see hääletus oli väga oluliseks märgiks et äh, Brexiti järgsel perioodil Euroopa Liidu kodanike õigused, kes elavad Ühendkuningriigis, on väga olulised meie jaoks. see on äh, väga oluline poliitiline küsimus ja kui me tulevikus hakkame tegelema üksikasjadega, siis tuleb öelda, et äh, vaba liikumise õiguse säilitamine, eriti Euroopa Liidu kodanikele Ühendkuningriigis, on meie jaoks prioriteediks mina olen Tšehhi Vabariigist, kolmkümmend viis tuhat Tšehhi elavad äh, alaliselt Ühendkuningriigis ja meie jaoks on poliitiliselt hädavajalik jõuda sellise kokkuleppeni, mis sisaldaks tingimusi ka nende isikute jaoks, et nad saaksid äh, väärikalt Ühendkuningriigis edasi elada, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Patten. mina hääletasin resolutsiooni vastu kahel väga olulisel põhjusel. esiteks, see on silmakirjalik Ühendkuningriigi suht-, Ähm, nende protsesside suhtes, mida juurutatakse selleks, et võtta vastu isikuid, kes tahavad äh, ümber asuda Ühendkuningriiki. Ühendkuningriik on tegelikult väga palju kaugel ees äh, ülejäänud kahekümne seitsmest liikmesriigist on väga oluline, et äh, õigused oleksid vastastikused ähm, ja seda seal resolutsioonis kirjas ei olnud. ja teine põhjus oli, et äh, see resolutsioon ja arutelud ja ettepanekud, mis puudutavad vaba ühend-, liikumisõigust, äh, eiravad täielikult kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta referendumit. Ühendkuningriigi jaoks on väga oluline, et nad, et saadaks ise ähm, õig-, otsustada oma piiride üle see oli referendumil väga oluline, siin resolutsioonis seda üldse ei tunnustata. tegemist on lihtsalt äh, ilmselge katsega äh, saboteerida Briti hääle, äh, Brexiti hääletust. aga e, teie otsustate lõplikult selle üle ja sellepärast mina hääletasin selle resolutsiooni vastu. aitäh ja järgmine kõneleja on Niina Chill, Niina Kell aitäh, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, mis äh, käsitleb kodanike õigusi äh, lahkumislepingus. ma arvan, et see annab äh, selgust selle jaoks, mis toimub üleminekuperioodil ja pärast seda, nagu me oleme kuulnud, kolm pool miljonit Euro-, Ühendkuning-, Euroopa Liidu kodanikku on Ühendkuningriigis, neil on oma lood ja äh, põhjused, aga üks asi on nende jaoks ühine, nad soovivad turvalist tulevikku omaenda ja nende perekondade jaoks. Ühendkuningriigi valitsus on teinud kõike, mis võimalik selleks, et asju keeruliseks ajada ja see võimetus äh, leida süsteem, mis annab neile täielikud tagatised või dokumendid, mis võimaldaksid neil oma ähm, staatust äh, tööandjate või üürileandjate jaoks äh, tõestada, on väga oluline. mul on olemas juhtumid, mis tõendavad äh, nende inimeste kohutavaid kogemusi, mis Euroopa Liidu kodanikel on olnud. me unustame, et äh, Ühendkuningriigi ähm, Äh, äh, koda-, et Euroopa Liidu kodanikud annavad äh, Ühendkuningriigi riigikassasse palju rohkem, kui nad sealt saavad, aga ähm, Ühendkuningriik ei tunne muret ka enda kodanike pärast, kes elavad Euroopa Liidus. ja ma loodan, et need, kes on ähm, tööpartei äh, liikmed äh, võitlevad nende õiguste eest äh, lõpuni. aitäh, lugupeetud kolleegid, meil on aega veel ühe hääletuste selgituste jaoks ähm, ülejäänud küsimuste, küsimustest saab rääkida alles homme pärast hääletusi, nii et nagu ma ütlesin, kõik äh, äh, hääletuste selgitused, mida te täna ei saa ise ette kanda, võite esitada äh, kirjalikult ja nüüd palun siis kolleegidel, kes tahavad rääkida Euroopa tuleviku konvendist, konverentsist, et teie täna ei saa suuliselt sõna, et ainult need kolleegid, kes tahavad rääkida siin inimõigustest, saavad praegu rääkida ja kõigepealt saab sõna härra Jonas Omarjee ähm, proua juhataja, aitäh. me peame äh, näitama, milline meha-, millised mehhanismid äh, maailmas äh, toovad endaga kaasa inimõiguste rikkumisi ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, neoliberaalne poliitika ei saaks äh, Äh, nii hal-, oma halba mõju avaldada, et ähm, see ei oleks äh, tunnustatud äh, valitsusmisvorm. neoliberalism ja autoritarism käivad käsikäes, see on nii, nii kogu maailmas, aga see on nii ka Prantsusmaal. me näeme, kuidas praegune valitsus äh, surub alla sotsiaalseid liikumisi, me näeme seal äh, ka äh, seda, kuidas äh, võimud suruvad alla äh, neid liikumisi, mis äh, on suunatud neoliberaalsete projektide vastu. praegu Prantsusmaal võib inimene saama surma, kui ta on rahumeelne meeleavaldaja. E, e, meil on järjest rohkem politseivägivalda ja kasutatakse korrakaitseks sõjarelvi, mis väga paljudes Euroopa riikides on keelatud. Prantsusmaal äh, ametiühingu liikmete, ajakirjanike õigused äh, teevad vähikäiku ja sama käib ka äh, isikuvabaduste kohta, mis samas on kirjas meie põhi, meie riigi konstitutsioonis ja ka põhiõiguste hartas rõhu-, rünnatakse meie vabadusi ähm, ja kasutatakse liiga palju vägivalda, et mis, milline saab äh, olema mm, Prantsusmaa, mm, mis tuleb, äh, mis väljub sellistest arengutest? aitäh ja nüüd saab sõna proua Šoidrova. aitäh, proua juhataja Euroopa Liit on olnud ja peab jääma inimõiguste kaitsjaks kogu maailmas. ärihuvid äh, peavad olema seotud äh, inimõigustega, inimõigusi ei tohi ohverdada ärihuvidele. sellepärast peab Euroopa Liit kasutama nii sanktsioone kui ka positiivseid sii-, stiimuleid äh, äh arenguabi ja toetama selliseid äh, valitsusi, kes edendavad inimõigusi oma koduriikides. aga ma olen väga pettunud, et äh, need muudatusettepanekud, mis puudutasid kristlaste olukorda, ei ole, ei, et neid ei võetud vastu. kristlased on äh, tihti ähm, vägivalla ohvriteks ja keegi ei kaitse nende õigusi, ei ole otsustatud seda teha ma küsin, et kui tõsiselt võtab Euroopa Parlament seda teemat ja sellepärast lõpuks hääletasin selle resolutsiooni vastu. aitäh, härra Kelleher ei olnud kohal, härra Boltšak on samuti ära läinud, nii et saame minna järgmise kõneleja juurde, proua Teili, palun. aitäh, inimõigused peaksid olema universaalsed ja jagamatud, neid ei tohiks ära kasutada, aga see on see, mis Euroopa Liidus toimub. me kasutame inimõigusi ära selleks, et edendada välispoliitilisi küsimusi eh, ja eh, ja olla nende riikide vastu, kes ei meeldi äh, ühe, äh, USA-le, see ähm, oli, selle näiteks oli näiteks ka ähm, äh, Kassam Suleimani tapmine ja Abu Maadi tapmi-, tapmine Iraagis, see, kuidas reageeris Euroopa Liit, ähm, pani meid tõesti häbenema, meil ei ole mingit põhjust rääkida äh, inimõigustest maailmas, tegemist oli ISISe vastu, äh, vastu võitlevate ohvitseridega, kes äh, hukati tsiviillennuväljal. kas te kujutate endale ette, mida me oleks teinud, kui USA äh, ülemjuha-, armee ülemjuhataja oleksid venelased ta-, tapnud äh, Heathrow lennuväljal ja see ongi see probleem, mis meil on. me räägime, mõistame hukka inimesi, kes meile ei meeldi ja me ei ütle mitte midagi nende inimõiguste rikkumiste kohta, mida teevad, panevad toime teised jõud ja iroonia Äh, on siin selles, et me räägime siin demokraatiast, samal ajal kui äh, Katalaani kolleegid ei ole saanud äh, asuda oma saadiku kohale ja sellepärast hääletasin ma selle resolutsiooni vastu. aitäh ja nüüd saab sõna proua Ždanov. suur tänu, proua juhataja. minagi ei toetanud seda, et Euroopa Liit tahab õpetada teisi, kuidas käituda inimõiguste valdkonnas me saame teisi õpetada ainult siis, äh, kui me ise ka kaitseme inimõigusi. aga sellegipoolest ma hääletasin selle resolutsiooni poolt ühe ainsa sätte tõttu seal, mis on väga tähtis, kus nimetatakse äh, äh, kodakondsuseta isikute küsimus nimelt, et see tuleb kas-, ära lahendada mitte ainult väljaspool Euroopa Liitu, vaid ka Euroopa Liidu sees. see on tohutu probleem minu kodumaa Läti jaoks. iga kümnes äh, Läti elanik on kodakondsuseta, nad saavad hääletada ainult kohalikel valimistel ja me räägime siin nendest, kes jäävad Euroopa Liitu või Ühendkuningriiki, aga need on need inimesed, kes on kodakondsus, kodakondsuseta vaid selle tõttu, kust nad pärinevad, vaatamata sellele, et nad on kohalikud tegelikult. ja, ja see tähendab, eh, aga, aga meie resolutsioonis ei nimetata diskrimineerimist päritolu tõttu. järgmine kõneleja ja tegelikult ka viimane kõneleja on Irsi Pospišil ning siis on meil veel jäänud kaks lühikest raportit ning Euroopa tuleviku kohta äh, räägime siis homme, aitäh. suur tänu, proua juhataja, mina toetasin seda resolutsiooni või raportit, sellepärast et inimõigused on väga olulised Euroopa Liidu jaoks ja tõsi ta on, et me ei tegele inimõigustega ainult Euroopa Liidu territooriumil, vaid ka kõikjal maailmas. ja toetasin seda äh, raportit ning mul on ainult üks kommentaar head mõtted ei tohiks jääda ainult paberile, oleks väga hea, kui Euroopa Komisjon hakkaks ka neid mõtteid ja sõnu tegelikkuseks muutma. ning riigid, kellele me teatud abi anname, olgu siis majanduslikku abi siis ne, siis me peaksime ka arvestama seda, kuidas nemad seal inimõigusi täidavad. sest kui me toetame mingeid riike, kus rikutakse inimõigusi räigelt, siis me, siis jäävadki need head mõtted ainult paberile. järgmine raport on David McAllisteri raport, mis puudutab ühist välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlevat aastaaruannet, selle kohta on meil kolm kõnelejat. ootan kõigepealt äh, siis, kui saab võtta sõna proua Šoidrova Rahvaparteist, tal on üks minut. suur tänu, proua juhataja. mina toetasin seda raportit. on õige, et Euroopa Liit kujundab oma välis- ja julgeolekupoliitikat multilateraalsel tasandil seoses NATO-ga. ja NATO on ju põhiline meie julgeoleku garant ja nii see ka jääb. mul olid teatud reservatsioonid seoses selle osaga, mis puudutas Euroopa Parlamendi rolli, mis see peaks olema selle poliitika kolmas sammas ning ma arvan, et me peaksime järgima siin liikmesriikide ja nõukogu juhtrolli, aga sellegipoolest on hea, et Euroopa Parlament võttis selle raporti vastu, aitäh! suur tänu, proua Vretšonova! proua juhataja, suur tänu mulle sõna andmast ja võimaluse eest selgitada oma suhtumist seoses selle raportiga, mida ma ei saanud toetada. ühelt poolt on nii, et raportis kirjeldatakse kenasti neid ohte ja väljakutseid, mis seisavad Euroopa Liidu ees, olgu siis et on tarvis suhtuda kindlalt Venemaa suunas või olgu tegemist küberohtudega aga kasvavad pinged Lähis-Idas, selles osas tahaksin hoiatada selle, et heade ja halbade vahel siin piirid ei ähmastuks. mõni on, on, tahab lihtsalt ju ellu jääda, tahab jõukamaks saada. nii et ma arvan, et Euroopa Liit peaks oma poliitikat Äh, muutma, nägema Iraani oht, ohuna ja Iisraeli partnerina, kes peaks aitama ka Iraani kodanikke. sellepärast ma olin vastu. suur tänu. Guido Rail on viimane kõneleja, üks minut. kell on juba kolm veerand. proua juhataja, lugupeetud kolleegid, ma hääletasin selle raporti vastu, kuna ma olen põhimõtteliselt Euroopa liidu, selle vastu, et Lääne-Balkani riigid liituksid Euroopa Liiduga, juba Rumeenia ja Bulgaaria liitumine ja sellest äh, tulenev vaba liikumine äh, mõjutas minu Äh, kodupiirkonda, ruuripiirkonda väga halvasti. vaba liikumine tõi meile kuritegevuse, prostitutsiooni, mustalt töötamise ja sotsiaalabipettused ja just nimelt need sotsiaalabipettused on tekitanud tohutult äh, probleeme äh, ruuripiirkonna linnadele, mis on pankrotis ja seda ei ütle ainult mina, vaid Duisburgi, Gelsenkircheni ja Dortmundi SPD partei linnapead ütlevad seda. meil on vaja vähem vaba liikumist, mitte rohkem vaba liikumist, aitäh nagyon köszönjük, és akkor ezzel az ülést 15 óráig. suur tänu. oleme jõudnud nüüd äh, lõpule sõnavõttudega ja nüüd istung peatub kuni kella kolmeni. suur tänu. kena päeva.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

ja tekstid on olemas. kas kellelgi on midagi selle kohta öelda? ei paista olevat. nõnda siis loeme nad vastuvõetuks. esityslistalla varsinaisena asiana. esimene sisuline päevakorrapunkt, mis meil nüüd tuleb, on Euroopa ajaloo moonutamine ja Teise maailmasõja mälestamine. see on temaatiline arutelu ning annan teile kohe teada, et äh, siin ei ole vaba mikrofoni vooru ega sinise kaardi küsimusi. ja esiteks saab sõna esimene äh, ettepaneku tegija Manfred Weber ja palun, teil on sõna. This debate, ladies and gentlemen, dear friends, dear colleagues is daamid ja härrad, see kol-, see äh, arutelu ei puuduta ajalugu, see puudutab meie tulevikku sest kui me ajaloolised faktid hooletusse jätame, tähendab seda, et me ignoreerime ka tulevikku. neliteist miljonit inimest sai hukka Teises maailmasõjas ja nemad meenutavad meile seda, et see ei tohi kunagi korduda. selle sõja alustamine oli ajaloo kõige hullem kuritegu. Natsi-Saksamaa alustas sõda ja põhjustas tohutuid äh, kuritegusid inimkonna vastu iga Saksa poliitik peab võtma vastutuse meie, meie riigi vastutuse. aga nii poliitikutel ka Euroopa sees ja väljaspool Euroopat on vastutus mitte ajalugu muutma hakata. E, ja me ei saa aktsepteerida Putini katseid ajalugu ümber kirjutama hakata, et oleks asi selge. jah, Natsi-Saksamaa tuli Saksa, Nõukogude Liidule kallale ja Saksamaa kannatas ka väga palju Teise maailmasõja käigus. aga tegelikult ka Hitleri ja Stalini pakt oli, oli pakt kahe kuradi vahel, kahe kõige jubedama ter-, Äh, diktaatori vahel ja jagati ära mitmed Euroopa riigid, Poola, Saksa, Poola, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia. ja see pakt tähendas seda, et miljonid Euroopa kodanikud Euroopa paljudes osades pidid kannatama kümnendite kaupa diktaatorluse all. ja Hitleri-Stalini pakt oli kuritegu rahu vastu, vabaduse vastu ja demokraatia vastu. rohkem kui kaheksakümmend aastat pärast seda pakti peame meie siin Euroopa Parlamendis ütlema selge sõnaga välja, mitte kunagi enam. tänane Euroopa Liit ja tänane NATO on vabaduse, demokraatia ja vabaduse kaitsjaks Kesk- ja Ida-Euroopas me seisame ühtselt solidaarsuse eest Euroopas, mäletame ajalugu selleks, et kaitsta oma ühist tulevikku, aitäh! suur tänu, härra Weber. nüüd kuulame nõukogu esindajat Nikolina Brjantšikit, palun. auväärt parlamendiliikmed, aitäh selle võimaluse eest arutada seda väga olulist teemat. olen kuulnud ja saan aru nendest muredest, mida härra Weber nimetas ning öö, mõistan ka Poola Äh, võimude reaktsiooni. ja tahan avaldada kaastunnet kõikidele ohvritele, kes äh, said hukka Teises maailmasõjas. tähtis on alustada Euroopa, mäletada Euroopa minevikku selleks, et ehitada selle tulevikku ja tänane arutelu aitab meil mõista, kuidas me saame õppida ajaloost.